You, äh, aitäh, kolleegid, tere hommikust! ma äh, võimaldasin teil natukene omavahel vestelda, enne kui alustame, aga nüüd oleme siis äh, tänase täiskogu istungi alustamiseks valmis ja hääletame kõigepealt kiireloomulist menetlust kodukorrareegli üks viis neli kohta, mis